kuid tänan teid kõiki huvi eest ja teie toetuse eest sellisel ühisel eesmärgil, suur aitäh! suur tänu, proua volinik, minuni on jõudnud seitse resolutsiooni ettepanekut ja äh, nüüd on arutelu lõppenud ning loomulikult hakkame me nüüd hääletama. proua Gomes, ma annan teile sõna enne hääletust Indoneesia küsimuses järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on kuue resolutsiooni ettepaneku hääletamine Demokraatliku Kongo Vabariigi osas. siin on ka ühisresolutsioon, muudatusettepanek number üks, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Voted... kui kõik on hääletanud, siis on hääletus seega lõppenud. muudatusettepanek lükati tagasi ja seega ühisresolutsiooni ettepanek läheb hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd on tekkinud selline olukord, et siin oli administratiivne viga äh, kõnelejate nimekirja osas Indoneesia küsimuses ja seega erakorraliselt annan sõna proua Komešile üheks minutiks, palun, teil on sõna suur tänu, äh, proua president, ma armastan Indoneesiat, ma olen seal ka elanud, ma tean, kui tohutu areng on teinud Indoneesia läbi üheksakümne üheksanda aasta esimestest vabadest valimistest saam-, saadik äh, kõikide õiguste järgimise osas. ma pean, et ma tean, et Euroopa Liidus me peame seda ka hindama ja seda selle resolutsiooniga me ka teeme Indoneesia ühiskond, tegemist on kõige suurema demokraatliku äh, moslemiriigiga maailmas ja äh, seal hinnatakse pluralismi, tolerantsi, äh, kultuurilist, lingvistilist ja ka kõiki teisi tüüpi mitmekesisust. Indoneesia näide on inspireeriv üle terve maailma ja me näeme Indoneesiat Euroopas justkui väga fanaatilise riigina, kus levib äh, usuvähemuste diskrimineerimine, see on, seda on näidanud näiteks äh, Ahmadiyya kogukonnavastased rünnakud või Paapuas toimunu meil on mitmeid põhjuseid selleks, et tuleb võidelda poliitiliselt äärmuslaste vastu ka ideoloogiliselt ning et tuleb äh, näitlikustavad kohtuistungid ka nende süüdlaste osas korraldada nii et äh, seda resolutsiooni lugedes peab mõistma seda kui muret ohvrite pärast ning solidaarsuse ja väljendust ning samuti julgustust kõikidele nende vapratele inimestele parlamendis, ühiskonnas, kohtuasutustes, meediakanalites ja mujal, kes kõik võitlevad kurjategijate ja nende karistamatuse äh, Nende kurjategijate vastu karistamatuse lõpu tegemise eest paar aastat tagasi mõrvati ka üks oluline inimõiguste kaitsja Almuni ja siiamaani ei ole süüdlasi veel kohtu ette toodud, tahaksin talle siin austust avaldada. nüüd hääletame, hääletusele läheb ühisresolutsiooni ettepanek, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? see on selgelt heaks kiidetud. edasi kuus resolutsiooni ettepanekut India kohta ja esiteks EFD eh, e resolutsioon, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on selgelt tagasi lükatud ja nüüd ühisresolutsioon, kes on poolt, vabandust, ma lähen siin edasi liiga kiiresti, kõigepealt muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid eh, tagasi lükatud edasi muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd läheb ühisresolutsioon nimelisele hääletusele, hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis hääletus on seega lõppenud. ja see on heaks kiidetud meie täiskogu sessiooni protokoll antakse edasi järgmisele täiskogul parlamendile heakskiiduks ja kui vastuväiteid ei ole, siis resolutsioonid äh, saadan edasi neile asutustele ja inimestele, kes resolutsioonides ära on mainitud. seega on Euroopa Parlamendi